kus on kirjas äh, nõukogu avaldus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve projekti puudutava nõukogu seisukoha tutvustus. annan nõukogu sõnal, äh, nimelt sõna härra Kraminile. Euh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, proua volinik, daamid ja härrad, mul on au esitleda teile nõukogus seisukohta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve projekti kohta, mille nõukogu võttis ühehäälselt vastu neljandal septembril. põhiline põhimõte on toetada majanduse taaskäivitamist, investeeringuid ja töökohtade loomist ühelt poolt ja stimuleerida teisalt rändepoliitikat praktikat välispoliitika vallas. seega on küsimuseks solidaarsus liidusiseselt ja väliselt. ma pean kolmes osas ettekande, kõigepealt räägin aktuaalsetest teemadest, teiseks võtan kokku seitse peamiste põhimõtet, Äh, mida nõukogu kokkulepe hõlmab ja kolmandaks äh, räägin olulisematest elementidest vaadates praegust äh, traagilist olukorda, millega me silmitsi seisame, meil on kümneid tuhandeid põgenikke, kes põgenevad sõja eest ja kes on oma lootuse pannud Euroopale. me võlgneme neile toetuse ja seda lisaks Euroopa tasandil võrreldes äh, liikmesriikide toetusele. me näeme, kuidas me peame liidusiseselt ja väliselt üles näitama solidaarsust, mõned arvud. kaks põhifondi, mis ühiselt haldavad seda küsimust, on MIF ja ESF millel on kolm ja kolm koma seitse miljardit eurot perioodiks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kiideti heaks üle neljakümne riikliku programmi mahus üle ühe miljardi assigneeringute osas. kakssada kümme miljonit eurot on eelrahastusena juba deblokeeritud komisjoni poolt ja oleme kiire loomulise abina kuuskümmend miljonit eurot deblokeerinud. peale selle kiideti maikuus kaks tuhat viisteist heaks Euroopa rändekava, mis tugineb neljane alussambale selleks, et paremini hallata rändevooge ning me kiitsime heaks ka paranduseelarve number viis vastavalt. Euroopa Liit on üks peamiseid rahastajaid Süüria naabruspiirkonnas kaheksasada viiskümmend viis miljonit eurot on antud Süüriale, Liibanonile, Türgile ja Jordaaniale kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ja ümberpaigutamise osas sada viiskümmend miljonit eurot Itaaliale kiideti nõukogus ühehäälselt heaks. Need teemad tulevad käsitlemisele homme ka presidendi, komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poolt, kes räägib olukorrast liidus ja kus ta rõhutab uut meetmete paketti selles valdkonnas. teine osa tugineb seitsmele peapõhimõttele, millest lähtusime nõukogu töös. kõigepealt oli meie jaoks oluline rääkida ähm, tasumata arvetest, ähm, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks peaks see probleem lahendatama ja nägime ette lisaassigneeringuid kahe tuhande viieteistkümnenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaoks. teine peamine põhimõte oli, et nõukogu võttis kokku kokku kõik dotatsioonid, mis on ette nähtud strateegiliste investeeringute fondi toetuseks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mis on suureks prioriteediks meie jaoks. kolmandaks, rändepoliitika hõlmab suuri äh, assigneeritud summasid selleks, et ümber paigutada nelikümmend tuhat äh, põgenikku ja rändefond saab viissada viisteist miljonit eurot kolmkümmend viis protsenti rohkem kahe tuhande kuueteistkümnendal võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga ja assigneeringud kasvavad kuueteistkümne protsendi võrra kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga, kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga üle ühe miljardi euro. lisaks sellele on maksekohustuste assigneeringud suurendatud järgnevatest parameetritest lähtuvalt, kõigepealt äh, projektide eelrahastus, äh, projektide elluviimine ja rahastuse ärakasutamine, mis on ette nähtud erinevate programmide puhul. kuuendaks äh, lähtepõhimõtteks olid ähm, kohaldatud eelarveread, tegemist on põhiliselt nende ridadega, mille puhul komisjon pakkus välja tugevat suurendamist. nii et tegemist oli väga suure arvuga, mille puhul rakendasime vähendamist, kuid kui te vaatate üldist maksekohustuste assigneeringute kasvu, siis te näete, et see on siiski küllalt suur ja seitsmes põhimõte, seistes silmitsi poliitilise ebastabiilsusega Euroopa Liidu naabruses otsustas nõukogu säilitada piisavalt manööverdamisruumi selleks, et reageerida juhul, kui konfliktid süvenevad ja olukord halveneb. nüüd vaatan kiirelt üle nõukogu seisukoha olulisemad Äh, detailid, tegemist on neljanda septembri kokkuleppega ja siis kõigepealt maksukohustuste assigneeringud äh, viiekümne kolme koma kolme äh, miljardi ulatuses ja kulukohustuste assigneeringud saja neljakümne kahe miljardi ulatuses. viimaste puhul on rakendatud ühe koma nelja protsendilist vähendamist tekst, eh, mis on küllalt sarnane komisjoni ettepanekule. ja see ettepanek võimaldas maksekohustuste ja kulukohustuste assigneeringute vahelist lõhet vähendada ning seega vähendada ka tasumata arvete riski, mis puudutab eh, rubriike, siis konkurentsivõime rubriik, mis on meie prioriteetide keskmes investeeringute ja töökohtade loomise jaoks, siis on meil siin kaheksakümne kuue protsendiline kasv maksekohustuste ja seitsme protsendiline kasv kulukohustuste osas, selleks et ellu viia strateegiliste investeeringute fondi, mis on absoluutseks prioriteediks, on Horisont kahe tuhande kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastuse, rahastu puhul jäädud endiste ettepanekute juurde, vähendatud on Galileo, ITE ja Kopernikuse rahastust ja mm, ühiste ettevõtmiste rahastust. hoolimata sellest kasvavad maksekohustused Horisont kahe tuhande kahekümne puhul äh, kahekümne kaheksa protsendi võrra võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga. nõukogu vähendas pisut Euroopa ühendamise rahastust, kuid siin ähm, siin kasvavad sellest hoolimata maksekohustused äh, küllalt oluliselt ja läheneme siin komisjoni ettepanekule Kosme ja Erasmuse programmi rahastus mis on väga kõrgelt hinnatud, neid vähendamised ei mõjuta, ma rõhutan, et Erasmus pluss äh, saab üheksakümmend kaheksa miljardit, äh, mis on oluliselt rohkem kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. rubriigis äh, ühtekuuluvus, äh, majanduslik ja regionaalne, sinna on maksekohustuste ähm, väike vähenemine null koma nelikümmend viis protsenti ja maksekohulukohustuste puhul null koma kolmkümmend viis protsenti võrreldes komisjoni ettepanekuga rubriik kolm julgeolek Äh, ma olen siin juba äh, rõhutanud, et siin maksekasutu kohustused suurenevad oluliselt kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga võrreldes kaheksakümne äh, seitsmelt protsendilt ähm, maksukohustuste viieteistkümnelt protsendilt krediidi kulukohustuste vallas ning rõhutan, et rändeküsimus on üks olulisemaid meie jaoks. samuti oli nõukogu mobiliseerima ka, äh, nõus mobiliseerima ka paindlikkuse instrumenti, me oleme neljandas rubriigis äh, lähtunud komisjoni ettepaneku mm, ja suurendasime maksekohustusi kakskümmend kaks koma neli protsenti üle üheksa miljardi euro nüüd ja komisjoni ettepanek äh, oli see, millest lähtusime uh, humanitaarabi vallas, meil on garantiifond välispoliitika eh, vallas ja ka Palestiina poliitika. administratsiooni rubriik siin on kolmekümne ühe miljardiline vähendamine, mis ei mõjuta Euroopa Liidu institutsioonide head toimimist, nõukogu ei ole muutnud administratiiveelarvet Euroopa Parlamendi puhul, kuid eh, oleme tähelepanelikud, mis puudutab viieprotsendilist personali vähendamist kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, mis on ette nähtud ja juulikuus triloogi raames leppisime kokku, et arutame koos parlamendi ja eesistujaga seda probleemi ka edaspidi. ja kokkuvõttes Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, olles teadlikud meie ees seisvatest väljakutsetest, eriti rändevoogude osas ja võttes arvesse konflikte, mis muutuvad Euroopa Liidus üha teravamaks, on nõukogu pidanud oluliseks saavutada tasakaalustatud ja vastutustundlikku kompromissi, mis säilitaks ka teatud manööverdamisruumi selleks, et seista silmitsi konfliktide süvenemisega mis on tõenäoline, sellepärast et näidata üles Euroopa Liidu sisest ja välist solidaarsust, mis on meile kõigile väga oluline, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna proua Kreetsu komisjoni nimel, palun. suur tänu teile, austatud president, austatud minister, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad tahaksin kõigepealt tänada härra Krameniat äh, nõukogu poole pealt äh, ettepanekut äh, ette kandmast meie eelarve eelnõust aastaks kaks tuhat kuusteist. komisjon jagab seda vaatepunkti, et rahade korralik haldamine ning eelarvedistsipliin on asi, mida meie käest oodatakse, aga meie kodanikud ootavad ka seda, et praegu, kui toimub mitu kriisi üheaegselt, peaksime me kiirelt tegutsema. härra Juncker homme oma avalduses Euroopa Liidu olukorrast äh, puudutab ka rändekriisi. Äh, eile kuulutas komisjon välja kõikehõlmavat meetmete paketti nelisada miljonit Euroopa Liidu rahast äh, selleks, et toetada põl-, põllumajandussektorit ja piimatooteid ning oktoobris selle sisuline äh, muudatus äh, ka tehakse äh, ning see puudutab põllumajandussektorit. tahaksin nüüd pöörduda eelarve eelnõu kaks tuhat kuusteist juurde, see on kõikehõlmav ettepanek komisjoni poolt, mis kaasab investeeringute toestamist, majanduse äh, hoogustamist ning Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, selleks, et parandada äh, meie võimekust seista rändekriisile vastu ning Euroopa rolli võimendada maailmas. kaks koma üks miljonit, miljardit eurot kulukohustusi ja üks koma kuus miljardit tulurealt kokkuvõttes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepaneku ettepanek on vastutustundliku eelarve ettepanek, mis Euroopa vajadustele vastab ning äh, hoiab ka marginaali ettenägematuteks kulutusteks. meie äh, eelarve eelnõu äh, on kohane maksete poliitikaga ning vastab ka meie ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidele. Äh, mis puudutab äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika äh, aspekte jaos üks B, aga sellegipoolest erinevatel eelarveridadel kärbete tegemine tekitab muret ning meie ettepanek on tagasi pöörata maksete vajakajäämised eelmistest aastatest, sealhulgal, hulgas ka välisabi vallas mitmed äh, eelarveread on nendest kärbetest äh, mõjutatud ning olukord on dramaatiliselt muutunud võrreldes eelmiste aastatega. inflatsiooni äh, määr on väga suur mm, jao nelja all ning meie vaatenurgast ei ole vaja eelarveredasid seal muuta. mis puudutab kulukohustusi, siis Äh, meil on hea meel, et äh, komisjoni ettepanekut on nõukogu to-, toetanud, eriti rändepoliitika vallas. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on tehtud juba päris palju selleks, et rändekriisile vastu seista. kakskümmend kolm äh, asüüli, integratsiooni ja migratsioonifondi ettepanekud on tehtud ning sisejulgeolekufondis ka kokku kakssada viiskümmend eelrahastust on juba meie liikmesriikidele vastu võetud ja makstud välja välja Eh, ning kakssada kakskümmend miljonit asüüli- ja migratsioonifondist eh, ning ülejäänud osa eh, sisejulgeolekufondist ning see raha on asunud nüüd voolama liikmesriikidesse. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on meie paranduseelarve jätk kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ning palju on vaja järgnevatel aastatel ära teha. mis puudutab üks A-d, kasv ja töökohtade loomine, komisjon ei jaga äh, Eh, seda vaadet, et eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend eh, või Euroopa ühendamiste rahastu võimalusi tuleks kärpida. Need on lahti seotud poliitilistest eesmärkidest, nagu näiteks Energialiit ning Euroopa strateegiliste investeeringute fond jagu neli kärpeid pakutakse välja meie naabruskonna ja arengukoostöö programmide vallas ning see käib vastu meie poliitiliste eesmärkidega, äh, mis äh, nende just naabruskonna regioonide toetamist hõlmavad. Äh, viimastel aastatel komisjon ning teised institutsioonid on näidanud, et nad hoiavad ennast tagasi ning oma administratiivsed ressursid üle vaadanud, me oleme oma administratiivseid kulusid kärpinud ning jõuame viie protsendi töötajate vähendamise eesmärgini viie aasta jooksul nüüd nõukogu positsioon tundub, et meie jõupingutusi ignoreerib. toon teile ühe näite. komisjoni jaoks, kui me äh, nõukogu ettepanekul kärbiksime üheksakümmend miljonit eurot veel, üheksateist miljonit, vabandust, see tähendab seda, et me peame kärpima kakssada kuus töökohta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul see tähendab ka, et meie teadusuuringute jaoks ette nähtud tööjõud oleks ohus ning me ei saa oma programme ellu viia korralikult. tahaksin võtta kokku oma kõne, rääkides asjade tänasest seisust. komisjon on kuu keskpaiku koostamas kirja, mis puudutab eelarve parendusi, sealhulgas rändepoliitika osas, mida president Juncker homme esitab ka siin parlamendis Äh, lepitusperioodil loodetavasti leiame me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, eelarve lõpliku lahenduse. suur tänu! aitäh, äh, nüüd annan sõna raportöörile härra Fernandesele. suur tänu teile, president, kõigepealt tahaksin ma tervitada volinik nõunikku ning ka nõukogu esindajat ja ma tahaksin äh, öelda tere tulemast äh, kõikidele kolleegidele. parlamendil on väga selge mandaat äh, eelarveliselt ning juuli teema, juulikuus me juba vastava resolutsiooni vastu võtsime. meie oleme prioriteetides eh, sidusad ja ühtsed, me tahame parandada ettevõtlust Euroopas, me kaitseme tööhõivet ja töökohtade loomist ning kaitseme ka sise- ja välist solidaarsust Euroopa Liidus. Eh, ning see on ka meie resolutsioonis kirjas. see on avaldanud mõju Äh, see on avaldanud mõju jaole üks A ning samuti ka äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühes, ühendamise rahastule ning äh, ka erinevate energiavõrkude omavahelise seo, seo, sidumisele Euroopas. samuti on Euroopa noorsoogarantii, mida tuleb rahastada, aga samuti Äh, on oluline see, et me oleksime sidusad ja loogilised oma tegu, tegevuses, sellepärast et äh, pagulasküsimus ja migratsiooniküsimus täna on väga tähtsad ning me peame kokku leppima, äh, kui tähtis see on ka meie eelarvelistes aspektides. solidaarsus ei tähenda mitte suuri sõnu, vaid solidaarsus tähendab seda, et seda tuleb ka läbirääkimiste ja praktiliste tegudega toetada. kui ma nüüd kuulan aga nõukogu esindajat, siis mulle tundub, et nõukogu ei ole äh, Eh, mingisuguseid kärpeid ette näinud. Eh, meil on eh, jagu neli, mille all on erinevad programmid, et seda probleemistikku lahendada ja samuti siis neljandas jaos on nüüd nõukogu võtnud ette neljasaja viiekümne miljoni võrra kärpeid. ka naabruskonna instrument, mida on kärbitud saja miljoni euro võrra, siis on toetus äh, Äh, vaesusega võitlemiseks Vahemere piirkonnas, kus on miinus viiskümmend miljonit eurot kärpeid, äh, üle saja kuuekümne miljoni euro on vähendatud äh, solidaarsusmehhanismi ning üle miljardi euro on kokku ette nähtud kärpeid nõukogu poolt võrreldes komisjoni ettepanekule ning äh, tundub, et äh, te näete ette, et me peame lahendama kriise aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend ja mitte kaks tuhat viisteist. Äh, ühehäälselt oleme me Euroopa eelarve kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend vastu võtnud, aga nüüd on kärpeid uusi kärpeid äh, komisjoni poole pealt äh, ning nõukogu kärbib edasi ja seda kõike ei saa me mitte lubada. nii et äh, see, mida nõukogu teeb, ei ole mitte loogiline ja sidus ning see ei vasta ka teie enda prioriteetidele. lõpetan kohe, ütleb kõneleja. nõukogu ei saa öelda, et siin me äh, hoiame kokku nende eelarveridade pealt, kus äh, vastuvõtuvõime on väga hea olnud. Horisont kaks tuhat kakskümmend on näiteks omad rahad väga hästi kulutanud ära ning samuti Euroopa ühendamise rahastu erinevad programmid äh, ja erinevad algatused on väga hästi kasutanud ära toetusrahasid ning need programmid käivad ja seetõttu ei saa ma aru, mikspärast räägitakse suuri sõnu, aga samal ajal praktikas tehakse hoopis midagi muud nii et te räägite siin meie ees, aga te teate tegelikult, et praktika näeb hoopis teistsugune välja, seetõttu peaksite te ole, peaksite te ilmselt häbenema, kui te räägite selliseid sõnu, aga teate samas, aga see ei ole seos, seotud üldse äh, nõukogu praktilise ettepanekuga ning nende kärbetega, mida te olete juba läbi viinud. aitäh, härra Fernandes, teil äh, oli kolm minutit tegelikult ja härra Debreel on samuti kolm minutit kõnelemiseks. aitäh te ütlesite neli minutit ise, lugupeetud juhataja. lugupeetud juhataja, lugupeetud nõukogu esindaja, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindaja, ma olen nõus teiega, et tegemist on kergendustundega maksekohustuste osas. eelmisel aastal veetsime peaaegu kogu läbirääkimiste aja koos komisjoniga selleks, et leida maksekohustuste osas lahendust. praegu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks olukord ei ole hea, kuid olukord on stabiliseeritud ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olukord paraneb. kuid see ilmselt ei kesta, sest ilmselt maksekohustused kasvavad järsult, sellepärast et struktuuriliselt ei ole midagi tehtud selleks, et vältida praeguse olu-, olukorra taas esile kerkimist. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve osas on meil kolm suurt prioriteeti, ma arvan, et need on meil ühised kõikide poliitiliste liidrite puhul, vajadus suurendada majanduskasvu, vajadus äh, lahendada tõhusalt põgenike probleem, kes äh, on jõudnud meie territooriumile ja lõpetuseks teema, mida te ei maininud, vajadus olla tähelepanelik terrorismiohu suhtes, mis meid üha rohkem rohkem ähvardab. ma ei hakka siin rääkima väga palju sellest kolmandast väljakutsest rääkima, mainin seda ainult selleks, et meelde tuletada teile, et meil on vaja tugevdada äh, selliseid organeid nagu Europol ja Eurojust ja EULISA selleks, et strateegilist andmevahendust edendada eesmärgiga võidelda terrorismiohu vastu Liitu ja vähendada terrorismirünnakuid. ma tuletan teile meelde, et need vahendid, mida te olete nõukogus ette näinud ja ka komisjonis ette näinud, ei ole piisavad selleks, et tagada nende organite optimaalset tööd kuid kõige kiireloomulisem, loomulisem probleem on rändevood. Need inimesed, kes vajavad kaitset meie territooriumil, Junckeri plaanis äh, on seda mainitud, me toetame siin poliitiliste liidrite samme, ma muidugi ei räägi siin härra Orbanist, kuid väga oluline on ka, et oleksid eelarvevahendid olemas. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nähakse, et saja kuuekümne üheksa miljoni äh, suurust kasvu võrreldes eelmise aastaga, kuid sellest ei piisa, sellepärast et äh, ümberpaigutamisvajadus suureneb järsult ja kui Juncker homme äh, lisab sada tuhat neljakümnele tuhandele ümberpaigutatavale, siis saja kuuekümne üheksast miljonist eurost selleks, et kinni pidada määruse üheksateistkümnendast reeglist. mul on väga kahju, nagu ka härra Fernandes mainis, et nõukogu nägi vajadust Horisont kahe tuhande kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastu, rahastust vähendada. tegemist on ettepanekutega mille puhul te loote väga negatiivsed tingimused ja ma ei saa kahjuks neid ettepanekuid toetada, mul on selle pärast väga kahju. aitäh selleks, et arutelu kokku võtta et äh, annan uuesti sõna härra Gramenjale, kes saab nüüd vastata. aitäh, lugupeetud juhataja. ma arvan, et praegu ei ole õige hetk selleks, et hakata sisulist arutelu pidama nõukogu ettepaneku üle ja nende märkuste üle, mida kuulsime härra Fernandeselt ja härra Debreelt samas on mul väga hea meel nende kaasatuse ja dünaamilisuse üle erinevate maksekohustuste osas, kuid tuletan teile meelde, et kärped, mis nõukogu välja pakkus, ettepanekus tuginesid eelnevale komisjoni ettepanekule, mis näeb ette olulist kasvu võrreldes erinevate ettepanekutega, mida siin mainiti ja ma tahtsin eriti öelda, et äh, jaos number neli on näiteks kahekümne kahe koma nelja protsendiline maksekohustuste kasv, nii et kui me räägime kärbetest, siis tegemist ei ole kärbetega võrreldes eelnevate aastaga, vaid kärbetega, mis puudutavad olulist kasvu siiski kuid nagu ma ütlesin, me ei hakka selle üle siin põhjalikumalt arutama, mul on väga hea meel, et äh, teie sõnul tegin äh, lüürilisi sõnavõtte, ise püüdsin küll väga lihtne ja konkreetne olla oma väljendustes, järgmine kord püüan siis seda veelgi rohkem olla. igal juhul oleme teiega koostööd teinud käsikäes ja mul on hea meel ära kuulata kõik teie edasised ettepanekud ja sirutan teile käe ausaks ja konstruktiivseks koostööks selleks, et jõuda kompromissile. see kompromiss saab olema küllalt raske, sest me teame väga hästi, et ees on suuri kulutusi, mis on seotud ootamatute olukordade tekkimisega. homme räägib president Juncker uuest rändepaketist. see kahjuks ei ole aga tasuta ja meil on vaja siin vastavaid vahendeid, seega on eelarves üsna raske ilmselt kokku leppida. kuid meie oma kaart, oleme kõik oma kaardid lauale löönud ja ma loodan, et suudame tagada solidaarsuse äh, väljaspool Euroopa Liitu ning majanduskasvu ja investeeringud ning tööhõive kasvu Euroopa Liidu siseselt. aitäh! Läheme siis järgmise arutelu juurde. Mm, siiski kõigepealt väike paus, aga väga väike paus selleks, et oodata ära härra Avramopoluse saabumine